raporti. nüüd saab sõna kolleeg Ferber. aitäh, hea volinik, head kolleegid. <clears throat> ma ootan, kuni natukene vaiksemaks jääb mikrofon, palun. head kolleegid, kui te ei soovi kolleeg Ferberi juttu kuulata, siis lahkuge palun vaikselt saalist, näiteks proua Harms. ka proua Harms peaks kuulama seda, mis mul öelda on, enne kui ta homme järjekordselt pressikonverentsi hakkab korraldama. palun istuge. nii palun siis, hea kolleeg. suur tänu, härra president, hea volinik, kolleegid. esimest korda on täna olukord niisugune, et me räägime pärast LuxLeaksi juhtumit konkreetsetest õiguslikest meetmetest ning äh, seetõttu on tegemist väga olulise aruteluga, sest asi puudutab ju seda, kas meie parlamendina saadame või ei saada selge sõnumi läbipaistvuse toetamiseks, selguse toetamiseks, õiglase maksukonkurentsi toetamiseks Euroopa Liidus. sest just juba praegu on liikmesriigid kohustatud infot vahetama maksuküsimustes, aga see ausalt öeldes ei ole toiminud. ning tahaksin tänada äh, selle arutelu toimumise eest komisjoni konkurentsivoliniku iseäranis, et ta tõstatas õiglase maksustamise küsimuse riigiabi kon-, kontekstis. sest sisuliselt just sellega tegemist on ning, äh, ning selle küsimusega tuleb tegeleda. komisjon on esitanud ettepaneku mille kohaselt kõik maksu eelotsused, millel on piiriülene mõju, peaksid olema liikmesriikidele, kõigile liikmesriikidele automaatselt kättesaadavad. usun, et see on esimene hea põhimõte komisjonilt, aga majandus- ja vääringukomisjonis oleme arutanud tervet rida muidki meetmeid. ja nimetan paari võtmesõna rakendusala. me oleme selgelt välja öelnud selle, kolleeg Brock, palun, kas tehke, rääkige oma jutud ära väljaspool või siis olge tasa. härra Brock, kas minge välja või olge tasa? me oleme rääkinud sellest, et rakendusalas peaksid olema kõik kehtivad maksuotsused, kui nad puudutavad juriidilisi isikuid nii, kõik need peaksid jääma selle menetluse raamidesse, kõik maksu eelotsused juriidiliste isikute osas, mis on märkimisväärne laiendus. me oleme võtnud seisukoha, et infot tuleks jagada kohe, mitte kolmekuuse hilinemisega, nagu komisjon ette on pannud. ning lisaks oleme üles kutsunud sellele, et täiendav info kajastuks samuti selles jagatavas äh, informatsioonis näiteks maksumäärad, kui palju soodustusi tehakse, milles seisneb erisus ja nii edasi. ning oleme selgelt rõhutanud, et komisjon, et seda informatsiooni eh, saaks kasutada ka konkurentsiõiguse plaanis ning see on väga oluline, sellepärast et ainult niimoodi tekib meil surve, et maksustamisõigust ei kasutataks äh, naaberliikmesriigi vastu, vaid antakse endale aru sellest, et kui tehakse mingi maksuotsus, siis sisuliselt peab see olema kooskõlas ka riigiabi normidega. olen pettunud, pean ausalt ütlema, et nõukogu kuuendal oktoobril toetas ettepanekut, mis on märksa nõrgem komisjoni esitatud algsest tekstist mille kohaselt ainult piiriülesed kokkulepped ja maksueelotsused äh, on ära nimetatud, neid defineerimata, nagu on siin üsna ebaselge ning kehtima hakkamine lükati ka aasta edasi, tagasiulatuvus viis aastat, mitte nii, nagu meie ütlesime, kõik kehtivad maksuotsused ning see valmistab mulle pettumust. ning tahan selle selgelt välja öelda, et liikmesriigid, liikmesriikide rahandusministrid on meie komisjonis ja teistes komisjonides ometi rõhustanud, rõhutanud, et nad on valmis toetama läbipaistvust ja selgust, aga seda praegu teinud ei ole ning seetõttu kutsun üles liikmesriike alustama tõsiseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, et saavutada parim võimalik tulemus, selleks et maksu eelotsuste ning maksuläbirääkimiste osas tekiks selge läbipaistev Euroopa mudel, mis ei, ei pane meie maksukoormat sisuliselt naabrite õlgadele ning äh, laseb maksustada seal, kus väärtus luuakse. ning äh, see lähenemine leidis komisjonis ulatuslikku toetust ning ma loodan, et see saab sama ulatusliku toetuse ula-, osaliseks ka täiskogu istungil, aitäh! suur aitäh! ja järgmisena raportöör Kofoodi asemel on Elisa Tereda. Eh, proua president, head kolleegid, austatud volinik. milles asi? milles on asi? tõlkes. vabandust tahtsin alustada sellega, et tänan rap-, tänada raportööri selle kompromissi valmiduse eest, mida ta on üles näidanud äh, raporti ettevalmistamisel Euroopa Parlamendis maksuasjade erikomisjonis hakatakse arutama varsti ühte teist raportit, mis on samuti seotud LuxLeaksi skandaaliga ja ma loodan, et seal saab arutelu olema sama kompromissialdis. infovahetuse küsimus on ainult üks nendest küsimustest, millega on vaja kiireloomuliselt tegeleda ja tõsiselt tegeleda läbi kompromisside, mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka laiemalt lisaks seisab meil ees institutsioonide vaheline kokkulepe komisjoni ja nõukoguga, mis peaks rajama teed uue kultuuri poole liikumisele maksuküsimuste käsitlemisel Euroopa Liidus või vähemalt võiks seda loota. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni algatuse eest, mille, millega ta on juba välja tulnud ning kutsuda komisjoni üles jätkama tööd selles vallas, mitte peatuma Euroopa Parlamendis on kujunemas selge enamus selle toetamiseks, mida komisjon on välja pakkunud, aga meil on vaja ka jätkuvat tööd komisjoni poolt ning äh, on vaja tõsiseltvõetavat, tõsiseltvõetavaid meetmeid nõukogult ning siin pean ütlema, et olen päri, päri kolleeg Ferberiga. peame praegu selgelt väljendama oma pettumust kuuenda oktoobri ECOFIN-i otsustega Nad ei ole pettumust valmistavad äh, mitte üksnes uue menetluse kehtima hakkamise tähtajaga, vaid ka muudes aspektides. ei ole vastuvõetav infovahetuse kokkuleppega seoses, et salajased kokkulepped, äh, millest saavad kasu hargmaised ettevõtted, et seda informatsiooni jagatakse liikmesriikidele ilma, et Euroopa Komisjonile tekiks sellest vahetatavast informatsioonist õigus seda kasutada, oma kohust täita, sest Euroopa Komisjon peaks tegelikult olema niisuguse kogutava informatsiooni liikumise keskpunkt. sest sisuliselt mis toimub? toimub seda, toimub see, et riikidevahelisi kokkuleppeid ei panda otsekui tähele ja neid on väga palju. tegelikult see, seda ei tohiks olla niimoodi. ning me ei tohiks lasta tekkida olukorral, kus piiratakse veel seda äh, rakendusala ainult kuni viie aasta taguste otsustega, samas kui neid otsuseid ja kokkuleppeid on jõus väga palju ja paljud nendest on juba kümme aastat vanad või vanemadki. ja need peaksid ka olema kättesaadavad äh, meie maksuhalduritele, olenemata sellest, mis kuupäeva nad kannavad ning kõiki, kõigi nende osas peaks riikidel olema info vahetamise kohustus. ning lõpetuseks tahaksin märkida, et kõik need otsused, kõik need kokkulepped peaks, kõigist nendest peaks teavitama, sest siseturul võib ettevõtja saada seega märkimisväärse eelise teiste eest ja, ja eelise kõikides liikmesriikides, sest ta võib ühest liikmesriigist juhtida ja korraldada oma tegevust kõigis liikmesriikides, nii et puudub igasugune põhjendus äh, piirata neid maksuotsuseid üksnes piiriüleste otsustega, sellepärast et sisuliselt otsus tekitab ka, puhtalt siseriiklik otsus tekitab äh, sageli maksukao teises liikmesriigis, kokkuvõtteks. meil on siin uus uus suund Euroopa Liidus, uued küsimused, Euroopa Parlament töötab nendega tõsiselt, Euroopa Komisjon teeb samuti tõsist tööd, aga nõukogu peaks nüüd olema samuti lojaalne ning otsusekindel, lahendamaks need ebaõiglased, ebaõiglase maksuolukorra Euroopas ning taastamaks Euroopa maksumaksjate usalduse, sellepärast et sisuliselt on Euroopa maksumaksja, kes meie eelarve täidab ning äh, see on vajalik ka Euroopa projekti jaoks laiemas plaanis. aitäh, härra president, proua president ning nüüd kolmas sõnavõtja. aitäh, juhataja. me näeme, mis praegu toimub, et äh, meie valitsused ja ka nii-öelda kaugete saarte valitsused sõlmivad kokkuleppeid ja selle, nende all kannatavad inimesed ja VKE-d ka, sellepärast et nad ei suuda lihtsalt võistelda rahvusvaheliste suurfirmadega. maks on eurooplaste jaoks väga tähtis tuluallikas. meil on saabumas LuxLeaksi aastapäev ja seetõttu ma tahaksin esitada veel kord küsimuse, kes peaks mida maksude kohta teadma? põhimõtteliselt, kas me teame palju vähem kui me peaksime teadma selleks, et kujundada sellist maksupoliitikat, nagu vaja on? mina olen Maksukomisjoni liige ja pean ütlema, et mul puudub veel ligipääs paljudele olulistele dokumentidele. möödunud novembris avastasid eurooplased õudusega, et Euroopa Komisjoni president oli ise üles ehitanud mõningaid eriti öö, halastamatuid nii-öelda või, või äh, jultunud maksukokkuleppeid äh,. aga selliste ettevõtmiste inimesed jäävad tavaliselt karistamatuks. esimene tõeline märk, et komisjon tõesti mõtleb, mida ta, äh, mõtleb tõsiselt seda, mida ta ütleb, oli möödunud nädalal seoses Starbucksi ja Fiatiga. Öeldi, et need maksud tuleb tag-, sisse nõuda, aga tegelikult tööd on veel palju teha. ma muidugi avaldan siinkohal tunnustust volinikule, aga kutsun teda üles ka süvendama oma uurimist. käesoleva aasta märtsis käis komisjon välja maksude läbipaistvuse paketi, millest me ka praegu räägime tegi ettepaneku komisjon siis kahe tuhande kolmanda aasta direktiiv tühistada ja selle asemele panna uus direktiiv, millel on öö, suurem reguleerimisala. mina tegelesin selle küsimusega ja ma püüdsin selgitada, kas mitte niimoodi ei avane uusi auke, mille kaudu maksude maksmisest, maksude maksmisest kõrvale hiilida tegelikult halduskoostöö on äh, nüüd sellisena mõeldud, et sinna alla kuuluks automaatne ma maksude eelotsuste alase info vahetamine. ja me oleme tegelikult siin parlamendis läinud kõvasti kaugemale kui komisjoni ettepanekus. samas siiski kom-, minu arvates parlament ei ole piisavalt ambitsioonikas olnud. meie leiame, et kogu informatsioon maksude eelotsuste kohta, maksustamise eelotsustamise kohta peaks olema juurde ligipääsetav mitte ainult komisjonile ja teistele liikmesriikidele, aga ka kõikidele eurooplastele, ehk tegu peaks olema avaliku teabega. nagu ma sõnavõtu alguses ütlesin, LuxLeaksi keskmes oli avaliku informatsiooni puudumine kõrgetel kohtadel inimesed teadsid väga hästi, mis toimub. aga mina parlamendisaadikuna ei teadnud mitte midagi ja ka minu valijad ei teadnud mitte midagi ja just nimelt sellepärast rohelised ei soostu mitte mingisuguse muu kokkuleppega kui sellega, et kõik maksustamise eelotsused peavad olema täielikult avalikud alles siis, kui korporatsioonide advokaadid hakkavad mõtlema selle peale, kui palju kahju võivad tuua sellised valgust kartvad maksustamiskokkulepped, alles siis võiks asjades mingisugune areng toimuda, aitäh. sinise kaarti küsimus. Radžani, kas olete valmis vastama? tähendab, proua Scott Cato, kas te olete valmis äh, vastama kolleeg Gianni küsimusele? köszönöm szépen a kérdés lehetőségét, bár mind a három suur aitäh, et mul on võimalus see küsimus esitada. tegelikult oleksin ma võinud selle küsimuse esitada mis tahes raportöörile. ka minu arvates on oluline, et inimesed oleksid informeeritud nii hästi kui vähegi võimalik komisjoni hinnangul, kui palju, kui suur on see summa ähm, maksude vältimisega seoses, kas te või, kas teil on informatsiooni? aitäh, see on päris paras pähkel, see küsimus. mul ei ole need andmed praegu kaasas ja ma tean, et komisjonile tegelikult ei saa sinise kaardi küsimusi esitada, ma tean, et komisjon on valmistanud ette informatsiooni, aga meil muidugi seda kõike ei ole ja tegelikult põhjus, miks me nõuame kõikide maksustamise eelotsuste avalikuks muutmist, ongi see, et siis meil oleks ka üldine informatsioon olemas. ma hindan kõrgelt seda, et komisjonilt või volinikult õigemini on tulnud informatsioon numbrite kohta nende kahe info, kahe firma suhtes, aga ma sooviksin, et see oleks ka kõikidel muudel juhtudel kättesaadav. ja nüüd komisjoni nimel volinik Moskovitši, palun aitäh, proua president! daamid ja härrad, raportöörid! maksudest kõrvalehoidmine on tõsine probleem mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka üle kogu maailma, nagu näitab OECD uuring näiteks. maksuriskid maksuhaldurite hinnangul on asi, millega tuleb tõsiselt tegeleda niisuguse agressiivse maksude planeerimise vastu võideldes. ning komisjoni eelmise nädala otsused Fiati ja Luksemburgi ning Starbucksi ja madalmaade osas on samm selles suunas ning mina, tehes koostööd proua, mina olen teinud selles osas väga head koostööd proua Vestageri ja tema meeskonnaga. sest praeguseks on maksu praeguseks on olukord niisugune, kus maksu eelotsused võivad selgelt mõjutada teist Euroopa Liidu liikmesriiki ning seetõttu informatsioonivahetus on vajalik ja praegust olukorda, kus infot ei vahetata, kasutavad ettevõtted ära, vähendamaks enda makstavaid makste, makse. ning praeguseks on olukord muutunud väljakannatamatuks, arvestades seda kriisi, mis meil selja taga on ning vajadust eelarveid toetada. seetõttu ongi meil laual ambitsioonikas ettepanek taastada automaatne andmevahetus kõigi liikmesriikide vahel maksuotsuste osas. tänan härra Ferberit tema väga hea raporti eest selle ettepaneku osas ning meil on temaga olnud väga rik-, väga rikastavaid mõttevahetusi. kuuendal liik-, oktoobril ei õnnestunud liikmesriikidel jõuda eriti heale kokkuleppele. OECD BEPS soovitused on just vastu võetud Rahvusvahelise Valuutafondi koosolekul ning olen päri härra Lamassuuriga, kes on endiselt maksu erikomisjoni juht et parlament on selles küsimuses ära teinud märkimisväärse töö ning ma tänan kõiki fraktsioone selle töö eest. parlament ei olnud loomulikult ECOFIN-i koosolekul esindatud, aga igal juhul parlamendi äh, kohalviibimine, viibimine oli tuntav. ning parlament on, on oma tegevusega saatnud tugeva sõnumi ning äh, näidanud, et Euroopa Liit on valmis jõuliselt edasi liikuma maksuküsimustes ning G kakskümmend koosolekul on meil võimalus see Euroopa algatus muuta ülemaailmseks. härra Ferber väljendas pettumust ning proua Ferreira samuti nüüd äh, kujunenud olukorraga seoses. Te tõstatasite kolm punkti kõigepealt, et äh, me peaksime sõnastama rakendusala laiemalt kui üksnes piiriülesed otsused ning samuti ka tagasiulatuvusperiood peaks olema pikem ja lõpuks veel nüanss seoses sellega, et me peaksime rakendama selle õigusakti ruutem. no ma pean ütlema, et komisjon ei ole vastu sellele, mida te ütlete, härra raportöör, ning tõepoolest, komisjoni algne ettepanek oli sõnastatud kaugemale minevana kui see, mille nõukogu vastu võttis, aga daamid ja härrad parlamendiliikmed, te teate, kuidas toimib nõukogu. see on päris keeruline ühehäälselt võtta vastu maksu, maksustamist puudutavaid otsuseid ning lisaks on seda tehtud päris ruttu, sest ainult seitse kuud möödus komisjoni äh, ettepaneku esitamisest kuni teksti vastuvõtmiseni ECOFINis ning komisjon nõustus vastava kompromissiga. miks me seda tegime? sellepärast, et meie, meile tundub, et sisuliselt meie ettepaneku olulised printsiibid on säilinud. nii automaatne andmevahetus kui ulatuslik rakendusala, kui ka see, et infovahetus toimub kõigi liikmesriikide vahel ning lisaks ka komisjoni tõlgendus nendele printsiipidele. loomulikult kümme aastat tagasiulatuvust oleks olnud äh, parem kui viis, aga mm, igal juhul on viis ka parem kui kolm, millest vahepeal räägiti ja mis oleks olnud probleemne. mis puudutab rakendamise tähtaega, siis äh, oleks võinud kaks tuhat kuusteist neljandast äh, kvartalist seda rakendada, aga liikmesriigid olid seisukohal, et võib-olla ei jõua nad äh, rakendamisega seonduvaid õigusakte ette valmistada. no ja tuleb tunnistada, et siin teatud äh, osas õigus neil ilmselt on. aga võin teile kinnitada komisjoni poolt, et me ei oleks nõustunud, me ei oleks alla kirjutanud mingile nõukogu redaktsioonile, mis sisuliselt oleks moonutanud meie ettepanekut ning tahaksin rõhutada, et komisjoni olulised printsiibid on selles praeguses ettepanekus sees, see on hea uudis komisjonile, hea uudis kõigi inimeste huvidele ning ka Euroopa Parlamendile. sest me järgime praegu direktiiviga võetud suunda, ma tänan siin Euroopa Parlamenti, kui me oleksime jäänud üksnes infovahetusele liikmesriikide vahel ilma komisjoni kaasamata, siis oleks tekkinud risk, et riigid omavahel eh, noh, ütleme, võib-olla ka ei pigista silma päris kinni, aga igal juhul võivad sõlmida mingeid kokkuleppeid, mis kõigi huve ei arvesta, nii et eh, lubage, et ma ütlen nüüd eh, paar sõna veel teiste raportite kohta, mis täna arutamisele tulevad. kõigepealt kahekümne seitsmenda mai lepe Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel, see on ajaloolise tähtsusega lepe, see näitab meie kodanikele, et sisuliselt on lõppenud Euroopa Liidu kodanike jaoks Šveitsis eksisteeriv pangasaladus. see on väga oluline asi maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlemisel ning õiglase maksu, maksude maksmises osalemise tagamiseks. ning härra Kofod on nõustunud selle leppega ning ma tsiteerin, et parlament ning tema hinnangut, et parlament tõenäoliselt järgib komisjoni, nende komisjoni hinnangut. ning äh, edasi hoiuste intresside maksustamise ja hoiuste direktiivi kehtetuks tunnistamine jaanuarist. vastavalt kaks tuhat neliteist lõpus vastu võetud direktiivile automaatse infovahetuse kohta. no mul on endal kogemusi ka rahandusministrina, mitte väga ammusest ajast ning siin võiks öelda, et et see Äh, direktiivi ei võetud, see, see direktiiv pärast vastuvõtmist sisuliselt juba muutus äh, liiaseks või, või oli hilinenud ning see näitab, kui ruttu me peame nendes küsimustes edasi liikuma ja kui, kui kiiresti arenevad standardid ning mul on väga hea meel näha proua Scott Keita raportit, keda ma soovin tänada, äh, milles soovitatakse see direktiiv kehtetuks tunnistada lubage mul väikese kõrvalmärkuse korras öelda, et see, mis te rääkisite komisjoni presidendist Jean-Claude Junckerist, on natuke varajane ning mina nii ruttu neid seisukohti ei võtaks, sest maksukomisjon kuulas ära ka presidendi, kes käis komisjonis esinemas. ning enne, kui me räägime räägime niisuguses toonis olulise institutsiooni juhist, peaks tõendeid olema natuke rohkem. mis puudutab nüüd infovahetuse automaatsust olemasolevate kohustuste pinnalt seoses halduskoostöö direktiiviga rahandusküsimustes, on komisjonil märkimisväärselt võimalusi struktureeritud dialoogi raames parlamendiga ja parlamendi rahanduskomisjoniga ja majanduskomisjoniga arutada kõiki olulisi arenguid selles vallas. kokkuvõttes usun, et täna oleme olukorras, kus me arutame arengut, mis on väga oluline, uuenduslik ning minu hinnangul võiks seda nimetada ka läbipaistvusrevolutsiooniks. sest ühelt poolt areneb meil tehnoloogia, areneb meedia, suureneb parlamendi roll, komisjonil on huvi edasi liikuda siin ning paistab, et ka liikmesriigid tunnevad, et neil on vaja tegutseda. ning ma olen veendunud, et kõigi ühiste jõupingutuste tulemusena tänan ja tänan selle pärast, tänan selle eest raportööri ja kõiki parlamendiliikmeid, kes osalesid ning olen kindel, et et komisjon oma viieaastase mandaadi jooksul suudab edasi liikuda maksustamisküsimustes viisil, mis tagaks ettevõtjate tulu maksustamise seal, kus väärtus luuakse ning äh, loodan, et ühine maksubaas, see äh, ühine maksubaas on siin ka oluline aspekt ning äh, riigipõhine aruandlus, mida komisjon kaalub ning mille osas ma kindlasti soovin läbipaistvusrevolutsiooni jätkata. ning äh, oluline etapp läbipaistvusrevolutsiooni äh, osana on meil tänaseks saavutatud. edasi on järgmisena kõnelejate nimekirjas saadik Schwab. proua president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid, ma usun, et äh, selle teema arutelu keskmes ei ole mitte ainult härra Ferberi äh, Ähm, raporteja, keda ma sooviksin siin tänada tehtud töö eest selle väga olulise teema puhul, vaid see puudutab ka kohustuslikku automaatset teabevahetust maksustamise valdkonnas ka kolmandate riikidega. tegu on äärmiselt keerulise teemaga ja siin me peame olema ettevaatlikud, et me seda põhiloogikat, mis puudutab Euroopa koostööd, Euroopa siseturgu, et me seda e lõppeesmärki silmist ei kaota paljude jaoks on ähm, selle seadusandluse detailid äh, mitte kõige otsustavamad, vaid kõige olulisem on see, äh, kuidas see mõjutab töötajaid, töövõtjaid, äh, ettevõtteid siseturus, siseturul, et need ettevõtted ikkagi jäävad siia ja me oleme ju lubanud neile, et töökohad jäävad Euroopasse. ja härra volinik, te tõite mõned näited, nimelt need riigipõhiste aruannete näol ja ma arvan, et me ei peaks äh, siin tagasi langema endevad, äh, endistes äh, õigusaktides, et me ei tohiks siin silmist ikkagi kaotada Euroopat tervikuna ja loomulikult, mis puudutab LuxLeaksi afääri, siis see vajab kiiret, see vajas kiiret sekkumist ja seetõttu kolleeg Ferberi raport läheb täiesti õiges suunas, nimelt piiriülene Ähm, eelotste vahetamine peab olema, toimuma väga kiiresti, aga lahtiseks jääb üks küsimus, härra volinik ja lugupeetud kolleegid, nimelt, et kas, kas me peaksime piiriüleste eelotsuste osas tõesti jätma selle otsustamise ainult liikmesriikidele või ja me peaksime ikkagi tasakaalu säilitama kogu süsteemis, nii et härra volinik, jätkake oma tööga selle tööga, millega Kontrollikoda juba alustas, nii et äh, me ei ole selle tööga lõpuni jõudnud, siia alla käivad ka kolmandad riigid ja loomulikult ka Šveits. aitäh. Simon Peeter, palun. lugupeetud äh, proua president, härra volinik Starbucksi ja Fiati vastane otsus eelmisest nädalast äh, on väga oluline ja ajakohane ja me oleme nii palju kuulnud, et, et nende äh, käitumine ei olnud võib-olla küll äh, õiguspärane, aga samuti ei olnud see illegaalne. ja meil on tegu siin tegelikult äh, riikide illegaalse tegevusega, illegaalse tegevusega koos ettevõtetega ja nüüd, kui liikmesriigid asja tõsiselt võtavad, tõsiselt võtavad seda, et nad tõesti soovivad muudatusi äh, sisse viia, et äh, ähm, õige, õigem äh, või tasakaalukam ähm, maksukonkurents ja nii edasi, et sellisel juhul on kummaline, et komisjon seda täiemahuliselt ei võta. ja komisjon on olnud senistes ähm, meetmetes seetõttu nii edukas, et ta on tegutsenud lepingute kaitsjana, aga nüüd liikmesriigid takistavad seda, et komisjoni täielikult äh, informeeritakse, siis see tähendab seda, et nad soovivad teadlikult äh, seda süsteemi tõkestada ja sellisel juhul tuleb tekitada, esitada küsimus, et miks. ja samuti tuleb ka küsida, et kui, kas eelotsused äh, on ka tagasipöörduva jõuga? ja siin on tegu ajaga, ajaperioodiga, mis läheb kaugemale viiest aastast ja sellisel juhul tekib küsimus, et äh, kas selle lühikese tähtaja eesmärk äh, on äh, see, et ähm, olukorda veelgi läbipaistmatumaks muuta ja, ja seetõttu parlament soovib täies mahus ähm, infovahetust ja soovib seda kohaldada ka varasemate eelotsuste kohta. ilma läbipaistvuseta, ilma teabevahetuseta me ei suuda Euroopas neid praktikaid muuta, seda tegevust muuta ja seetõttu, härra volinik, te võite kindlasti olla kindlad, et meie teid teie tegevuses toetame. kiitoksia. aitäh. järgmisena saadik Luuns, palun. Eh, suur aitäh, juhataja maksudest kõrvalehiilimine ja maksupettused, need on väga olulised teemad. ma arvan, et me kõik muidugi soovime vare-, vähem makse maksta, aga samas äh, tuleb hoolitseda selle eest, et kõik maksaksid makse õiglaselt. ja need on tegelikult väga olulised raportid, meie õigus peab vastama rahvusvahelistele standarditele ning meil on vaja vabaneda mõningatest õigusaktidest, mida meil vaja enam ei ole. maksustamise eelotsused, nende kohta mul on mõned kogu-, küsimused. mul oli tegelikult väga hea meel selle Euroopa Komisjoni ettepaneku üle läbipaistvuse osas, sellepärast et see on otsustava tähtsusega ja Mm, seda hakatakse ka edastama, mm, siis rahandusminister hakkab seda edastama ka teistele liikmesriikidele. aga miski kuskil tundub, et on läinud nihu. mõned parlamendi ettepanekud ähm, nagu nõuavad rohkem bürokraatiat ähm,, aga seda me just nimelt soovime ju vältida. kui me soovime tõeliselt keskenduda maksupettuste äh, ka võitlemisele, siis me peame uurima, kus me kõige rentaablimalt raha kasutades saame seda teha. ja miks meil on vaja infot äh, jagada kõikide maksustamise eelotsuste kohta, kas ei peaks piirduma nendega, millel on tõesti rahvusvaheline mõju ja mis katavad mitut liikmesriiki? ning veel tahaksin öelda, et nõukogu on võtnud vastu tegelikult mõned väga nutikad äh, ähm, otsused aitäh ja järgmisena saadik kaks minutit. aitäh. kõigepealt ilma, et äh, ma püüaksin sekkuda komisjoni volitustesse ähm,, tahan ka mina öelda, et ähm, ikkagi tugev signaal on öö, tulnud selle otsusega, mis on adresseeritud nendele äriühingutele, kes on püüdnud nii-öelda vähendada makstavaid makse manipuleerimise kaudu. oma osa on muidugi ka liikmesriikidel maksustamise õigluse osas. ma arvan, et see uurimine demonstreerib veel kord, et komisjoni keskne roll on väga oluline automaatse infovahetuse puhul. niimoodi on võimalik tagada Euroopa Liidu õiguse täpne jälgimine. ma loodan, et liikmesriigid teevad järeldused sellest otsusest ja annavad komisjoni käsutusse dokumendid, mis tõestaksid, et Euroopa liikmesriikides äriühinguid tõesti võrdselt koheldakse minu arvates need meie dokumendid, meie ettepanekud on tasakaalustatud ja liiguvad õiges suunas. ma soovin, ma mõistan küll neid inimesi, kes soovivad täielikku informatsiooni kõikide maksustamise eelotsuste kohta, on siiski põhiline, et komisjon saaks selle informatsiooni. sooviksin tänada raportööri ja variraportööre tehtud töö eest, mille tulemuseks on hea äh, raportid mille kohta on esitatud vähe muudatusettepanekuid. ja see tähendab seda, et äh, see, need on nagu erandiks meie praegusele moes olnud praktikale, et äh, iga, kus igat juppi hääletatakse eraldi. aitäh ja järgmisena saadik Mattias. aitäh, lugupeetud juhataja minu kodumaal üheksateist ähm, börsil noteeritud firmat kahekümnest maksavad makse välismaal. küsimus on kapitali nullmääraga maksustamises. siin oli juttu liikmesriik kõikides liikmesriikides õiglasest maksustamisest ja tegelikult siin me oleme nüüd saanud järk-järgult informatsiooni selle kohta, kui tõsise küsimusega on tegemist. ja tegelikult see automaatne infovahetus kuulub ka sinna ma õiglase maksustamise juurde. kui on mingisugused erikokkulepped, siis äh, selle tulemusel läheb kaduma kümnetes miljonid äh,, miljardites maksutulu kui sinna juurde panna veel maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettusest, siis sellisel juhul saame kokku juba selliseid ähm, summasid nagu üle saja kahekümne miljardi euro. Need äriühingud ei ole täitnud nii-öelda oma kodanikukohust või oma äriühingu kohustust, ei ole panustanud majandusarengu finantseerimisse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisse. pigem nende tegevuse, sellise tegevuse tulemusel sotsiaalne tõrjutus suisa suureneb ja sellepärast ma sooviksin kutsuda kolleege üles lubama täpselt sellist kodaniku järelevalvet, nagu kodanik Scott Gate äh, raport on öelnud. saadik Jolie, palun järgmiseks proua Žuliga. proua president, head kolleegid, austatud volinik Moskovitši. Euroopa Parlament teeb oma tööd. juba kahe tuhande üheksandast aastast on ta mitmel korral võtnud vastu ambitsioonikaid raporteid maksudest kõrvalehoidmise vastu. ning parlament ei pidurda kindlasti liikumist paremate õigusaktide poole. kui puhkeb mingi skandaal, siis on pal-, just parlament see koht, kus äh, hakatakse kõigepealt, tullakse välja algatustega. parlament ei tohiks takistada oma tööd tegemast, kui ta nõuab läbipaistvust kõikides riikides hargmaiste ettevõtjate suhtes ning äh, liikmesriigid samas ei tee midagi ning äh, ka teie, härra Moskovitš, ei ole piisavalt ära teinud. kui Mm, maksukomisjon nõuab juurdepääsu dokumentidele, mis on vajalikud selleks, et aru saada, kes on, kes on lubanud niisugusel olukorral tekkida aastate jooksul, siis ja ne, seda juurdepääsu ei tagata, siis takistatakse demokraatlikku protsessi. parlament ei ole koht, mis, kus lüüakse peale kummitempel suvalisele dokumentidele. ei, see ei saa nii olla. õiglase maksustamise eest peetav lahing on lahing demokraatia nimel ning oleks hea, kui Euroopa Komisjon seda arvestaks. tänud. Markus Zanni, palun. tänan, juhataja. LuxLeaksist minu meelest nii väga ka palju kasu ka ei ole olnud, sellega ei ole õnnestunud nii väga palju ka seda häbiväärset süsteemi äh, muuta, alles nüüd me hakkame tasahilju aru saama, kuidas liikmesriigid mm, nii-öelda kasutavad ära teisi liikmesriike ja kuidas äriühingud öm, mm, kasutavad olukorda ära avalikkusel puudub juurdepääs protokollile Mm, millega liikmesriikide vaheline kokku, see teabevahetus kokku lepiti, tegelikult on tegemist ju komisjoni ja nõukogu infovahetusega. asi on jäänud äh, muutumatuks ja ega liikmesriigid ei ole eriti huvitatud olukorra muutmiseks, äh, nad lihtsalt soovivad muuta äriühinguid veelgi rikkamaks, ainult vaesed üksikisikutest maksumaksjad on need, kes peavad täpselt seaduse silma järgi käima. sa proua Kappel, aitäh konkurentsivõime volinik äh, rääkis äh, ka eelmisel äh, nädalal õiglasest maksustamisest ja ta ütles, et, et esimesed kaks juhtumit LuxLeaksist, siis Fiat ja Starbucks, ka näitavad, et need eelotsused, eelotsuste näol on tegu tegelikult lubamatute, lubamatu riigiabiga. ja me teame, et äh, Luksemburgi finantsasutustega on sajad ettevõtted äh, selliseid äh, kummalisi kokkuleppeid sõlminud ja nad on vaid ühe protsendi võrras mahus makse maksnud. ja on olemas ka uuring, mis telliti Euroopa Parlamendi poolt, mis ja see lähtub sellest, et iga aasta Euroopa Liidus kuni sada üheksakümmend miljardit tänu kasumi ümber kannetele läheb tegelikult kaduma tänu sellistele tehingutele. ja on ka valuutafondi uuring, mille kohaselt ettevõtte tulumaksust kümme protsenti läheb kaduma ja OECD on samuti näidanud, kuigi ebaõiglane on see süsteem, nimelt hargmaised ettevõtted eh, maksavad eh, palju vähem makse kui keskmise suurusega ettevõtted, kes maksavad vaid kolmkümmend, kes maksavad kolmkümmend protsenti nii et eh, seetõttu on Markus Ferberi raport äärmiselt oluline, sellepärast et see on esimene samm automaatse mm, teabevahetuse kohta maksustamise valdkonnas ja oluline on see, et eelotsused ja siirdehindade eelkokkulepete alane info, eh, ehm, seda vahetataks, see on oluline läbipaistvuse ja ka õiglase maksustamise jaoks, aga sellest ei piisa, me peame veel rohkem meetmeid võtma, näiteks nagu riigipõhised aruandlused, Äh, samuti õiglase maksustamise äh, standardid, samuti tuleb rohkem äh, arvestada tulumaksuga ja samuti, mis puudutab patendi erikorda, nimelt maksu tuleb maksta seal, kus toimub majandustegevus, samuti tuleb ka käitumisjuhendi töörühma suuniseid järgida. kiitoksia ja aitäh! kolleeg Maletitš, palun aitäh, lugupeetud juhataja. ma sooviksin tänada kõiki raportööre, kes on töötanud nende ääretult oluliste raportite kallal. Te rääkisite sellest, kui tähtsaks me peame läbipaistvust ning õiget maksumaksmist. meie soovime sellist süsteemi, kus makse makstakse seal, kus majandustegevus toimub ja sellepärast me ei soovi näha maksude vältimist. ja me soovime samuti, et maksusüsteemid oleksid ähm, ettenähtavad maksusüsteemi reeglid ning äh, muidugi tuleb siin veel mängu ka Eh, hoiuste intresside direktiivi tühistamine. küsimus on selles, kui inimesel hoiused olid ühes riigis ja makse maksis ta teises. tähtis on selline läbipaistev ja turvaline informa-, eh, süsteem ja korralik koostöö riikide vahel. selleks, et ei oleks ruumi maksude vältimisele ja maksudest kõrvalehoidmisele. nüüd on meil olemas võimalus kasutada OECD standardeid. ja uue õigusakti reguleerimisala on laiem kui eelmise oma kindlasti ei tohiks meie koostöös kaduma minna informatsioon ning kõikidel liikmesriikidel peab vajalik informatsioon olemas ol olema ja palun komisjonil ka seda jär-, jälgida. kiitoksia ja aitäh, äh, kolleeg Paie, palun. aitäh, proua president, härra volinik, head kolleegid, nagu sageli näeme, et äh, elu jõuab poliitikale järgi ning äh, selgub, et otsused äh, Fiati suhtes Luksemburgis ja Starbucksi kohtas madalmaades on sisuliselt varjatud riigiabi, mis on mitte ainult äh, ebaõiged, vaid ka ebaseaduslikud. kui me oleks seda dokumenti hääletanud kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, siis ei oleks see võimaldanud taolise, taoliste maksuotsuste tegemist. nii et sellest juhtumist nähtub selgelt, ülemkogu ei ole mõistnud selle olulisust, mis mängus on. ma usun, et parlamendi tekst on märksa ambitsioonikam kui nende kuuenda oktoobri otsus ning tänan kolleeg Ferberit ning kõiki variraportööre selle, selle teksti eest, mis ähm, kajastab kompromissi. rõhutan olulisi elemente selles, kõigepealt kõik hargmaiseid ettevõtjaid puudutavad otsused peavad olema vahetatavad, kas need on siseriiklikud või piiriülesed ning ilma mingite tähtaegadeta, sest keda me soovime kaitsta ning normid on tõhusad üksnes siis, kui meil on olemas sanktsioonid ning seda nõuabki parlament. et meil oleks olemas sanktsioonid, et liikmesriikidel, et võtta liikmesriikidelt huvi mängida ebaõige informatsiooniga või venitada. kolmandaks, rõhu-, rõhutada tuleb komisjoni rolli selles protsessis. sest me teame, et ei saa keegi olla kohtunik omaenda asjas, muidu süsteem lihtsalt ei toimi. aga ometi nõukogu just niisugust süsteemi soovib luua. neljandaks niisuguste kuritarvituste vältimiseks tuleb meil tagada suurem läbipaistvus, aga tõeline tasapata läbipaistvus. kosmeetilisest läbipaistvusest ei aita, sest te teate, et liiga palju informatsiooni tapab info ning äh, meil tuleks vältida kindlasti seda, et, äh, et informatsioon hägustuks, et, äh, et oleks selge, mida vahetatakse. ning lõpetuseks kõigil liikmesriikide ettevõtjad peaksid saama üle-euroopalise tunnuskoodi, mis võimaldaks neid lihtsamisi tuvastada ning hõlbustaks halduskoormust. ning vältida tuleks seda, et kogu Euroopa kaotab mõnede ettevõtjate tegevusest, aitäh! aitäh ja järgmisena kolleeg Lukke. proua president, selle arutelu ähm, puhul me räägime õiglasest ma-, õiglasest maksusüsteemist, sellest, et iga maksukohuslane kannab oma, täidab oma kohustusi ja need on olulised ka üldise heaolu saavutamiseks. ning me teame LuxLeaksi dokumentidest ja ka Euroopa Komisjoni läbi viidud uurimistest, Ähm, mis viimasel nädalal avaldati, et, et rikkumised on tõesti väga suured olnud selle õigluse vastu ja et Euroopa Komisjon on siin tuvastanud illegaalset riigiabi ähm, siis finantsteenuste valdkonnas ja Starbucksi osas ja ma usun, et veel edasised juhtumid järgnevad, aga me ei mõista seda, et nõukogu otsustas äh, maksualaseid eelotsuseid ja piiriüleseid eelotsuseid ähm, mitte edastada komisjonile tegu on Euroopa pädevusega ja siin tuleb arvestada ka konkurentsivõimelisuse pädevusega ja seetõttu kui vastav riigiabi on keelatud, siis äh, tuleb komisjoni sellest ka teavitada, sellepärast et kahtlusalused ei saa ju ise ka enda üle kohust mõista, vaid meil on vaja siin Euroopa Liidu pädevust, Euroopa Komisjoni pädevust kasutada selleks, et konkurentsimoonusse vältida ja taastada ma-, õiglane maksusüsteem, aitäh. Kiitoksia ja seuraavana edustaja. Aitäh ja järgmisena kolleeg Toirer. Ja sehr geehrte Frau Präsident. aitäh, äh, proua president, lugupeetud volinik, äh, kolleegid. Äh, tegu kui me räägime LuxLeaksi tulemustest, siis tegu on tõesti ühe olulise faktiga, nimelt paljud liikmesriigid ja paljud ettevõtted et on kasutanud erinevaid maksudest kõrvalehoidmise mudeleid, mis on viinud ähm, kahjudeni, mis, mille mahuks on sajad miljardid, kuid samas see mõjutab negatiivselt ka VKS-id, kes tegutsevad ainult ühes ähm, riigis või ei saanud selliseid finantshaldustavasid kasutada. ja see tähendab, et nende maksukoormus on kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti suurenenud ja seetõttu meil on vaja Äh, kõikehõlmavaid meetmeid äh, selleks, et selliseid tegevusi ennetada. meil on vajalik äh, täielik teabevahetus, aga näiteks Šveitsi puhul me oleme näinud, et viiekümnendatel aastatel kantonite vahel lepiti kokku ka kantonite vahelises teabevahetuses ja, ja sellega seoses on vajalik ka ühine ettevõtlus tulumaksubaas ja meie leiame, et komisjon peaks need tagasi lükkama need nõukogu poolt nõutud äh, erinõudmised, sellepärast et praegune, äh, praegune süsteem on nii auklik nagu Hollandi või Šveitsi juust ja seda tuleks kindlasti parandada. aitäh ja järgmisena kolleeg Viegas. ma alustan prantsuse keeles. kui härra Juncker oli Luksemburgis minister, siis ähm, sõlmis ta kokkulepped paljude, siis sadade hargmaiste ettevõtetega et nemad hoiaksid oma rahasid äh, Luksemburgis ja see on tegelikult maksutulu varastamine. mulle ei lähe absoluutselt korda, kui tema on ka Euroopa Komisjoni president, äh, selles mõttes, et tema on endale vee peale tõmmanud selle asjaga. Nende maksuskandaalide järel on Euroopa institutsioonid küll hakanud tegelema nende maksudest kõrvalehoidmistega ja vältimistega, aga see võib olla lihtsalt äh, selline sõnade tegemine, sellepärast et näiteks Šveitsiga mm, sõlmitava lepingu, äh, Šveitsi ja Euroopa Liidu lepingus on mitmeid selliseid artikleid, mis võimaldab ikkagi nagu mitte kohaldada neid asju ja, ja siis on ka riigid äh, keeldunud alla kirjutamast ähm, käitumiskoodeksile, mis nõuaks nagu info avaldamist, maksuinfo avaldamist, igal juhul mina saan kinnitada, et meie jälgime kullipilgul seda toimuvat. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis vastama sellele? Um, jah, tere õhtust teile, ma kuulasin teie kõne ääretult suure huviga, eriti selle esimest osa. kas teie olete siis minuga nõus, et kui teie niimoodi arvate härra Junckerilt ja tema komisjonilt, kas sellisel juhul me ei peaks mitte kõike sealt tulevat äh, äärmiselt kahtlustavalt käsitlema kas te olete nõus, et meil peaks nagu puuduma igasugune usaldus siis kõikide asjade ju öö, vastu, mida Junckeri komisjon välja pakub? ma ei kuulnud teie küsimuse algusosa kahjuks. Need skandaalid ei mõjuta mitte ainult Euroopa Komisjoni presidenti, aga ka Eurogrupi presidenti, sellepärast et Ehm, see grupp on ju toetanud äh, kõiki neid riike, kellele selline praktika on olnud ehm, aastatepikkune. ja see õõnestab tegelikult Euroopa Liidu usaldusväärsust ja kogu majandussüsteemi usaldusväärsust. rahvusvaheliste äriühingute ärihuvide jalge alla jääb poliitiline võim. aitäh ja järgmisena kolleeg O'Flynn. ütleme selgelt välja, Euroopa Liidu eksistents ise on tegelikult aidanud kaasa sellele, et suured hargmaised ettevõtted on vältinud maksude maksmist, mis oleks põhjendatud nende suure käibega Euroopa Liidu riikides väiksemad Euroopa Liidu liikmesriigid on olnud huvitatud sõlmimi, huvitatud sõlmima kokkulepped selliste suurte hargmaiste ettevõtetega ja näiteks on Luksemburg ja niimoodi siis äriühingud pääsevadki suurte maksusummade maksmisest nendes riikides, kus toimub nende põhiline mahu, majandustegevus tänu sellistele lepingutele. kuidas siis käituda, tegelikult liikmesriigid peaksid endale võtma täieliku maksusuveräänsuse ja ähm, haldama täielikult kõike seda, selle majandustegevuse maksustamist, mis nende piirides toimub. aitäh ja järgmisena kolleeg Niedermaier. suur aitäh, proua juhataja, ma tervitan igati seda raportit automaatse infovahetuse kohta, sellepärast et see kujutab ennast, endast tähtsat sammu maksustamise alal. niimoodi peaks maksukogumine muutuma tõhusamaks, õiglasemaks ja paremaks. Euroopa Parlamendil on siin pelgalt konsulteeriv roll, aga ma siiralt loodan, et nõukogu kuulab tähelepanelikult parlamendi ähm, arvamust, sest meil on ju oma eksperdid ja oma arvamused ja ma loodan, et nõukogu võtab vastu sellised otsused, mis on head Euroopa Liidu ja eurooplaste jaoks ja viimasena ma tahaksin öelda, et me peaksime hoiduma arvamusest, et rohkem on alati ühtlasi ka parem. selle asemel, et hulgaliselt kõikvõimalikke õigusakte vastu võtta, peaksime me piirduma parimate ja kõige tulemuslikumatega. sest tõesti, rohkem ei ole e, parim e, sugugi mitte kõikjal ja see ei ole teps mitte parim ka maksuküsimuste ajal ja nüüd annan kolleegile Ludvigsonile järgmisena sõna. aitäh, proua juhataja. on äärmiselt kiiduväärne, et arveldusarvete finantsinformatsiooni mm, üldised standardid on jõustunud ja et Euroopa Liit need võtab kasutusele järgmisest aastast, sellepärast et need on väga suur samm äh, maksuvõlgadega võitlemisel ja maksude planeerimise jälgimisel. kui nüüd jääks jõusse see hoiuste maksustam-, hoiuste intresside maksustamise direktiiv ja see andmevahetuse süsteem, siis see oleks tarbetu, selline dubleerimine ei oleks mõttekas. järgmisel kolmel-neljal aastal on äärmiselt oluline, et Euroopa Komisjon teeks aktiivset ja läbipaistvat koostööd, et need uued ülemaailmsed standardid saaksid kasutusele võeldud Euroopa Liidus, aga ka nendes viies riigis, mis Euroopa Liidust väljapoole jäävad ning samuti ka ülemere territooriumidel Euroopa Komisjon peaks olukorda väga tähelepanelikult jälgima ning pidevalt andma informatsiooni seaduslünkade, võimalike seaduslünkade ja probleemide kohta. ja kogu see töö ei tohiks toimuda mitte mingisuguses väikeses seltskonnas nii-öelda nõukogus, aga sinna peaks olema kaasatud ka parlament ja kui midagi on vaja, mingisuguseid akte vastu võtta, siis tuleb seda teha kiiresti automaatne infovahetus on suurepärane võimalus ja me peaksime selle parimal võimalikul moel ära kasutama. aitäh ehm,! Ruohonen Lerner järgmisena. puhemees. lugupeetud juhataja, ausale inimesele ja äriühingule on olnud, on kuulunud harjumus maksta nii palju, nagu neil seaduse järgi kohustus on maksma, maksta aga LuxLeaks näitab, et mitte alati ei tehta seda kõikjal niimoodi ja kui selline tendents jätkub, siis liikmesriigid kaotavad järjest rohkem maksutulu ning äh, on sunnitud järjest rohkem laenu võtma selleks, et garanteerida põhiteenused inimestele. minu arvates maksuhaldur peab omama piisavalt informatsiooni. täpselt samamoodi peab olema piisavalt informatsiooni tavainimestele, et kui palju äriühingud makse maksuvad, maksavad, meil on praegu väga selline vale suhtumine, paljudest äriühingutest on selline vale suhtumine levinud ka tavainimeste hulka, näiteks võtan sellise väikese reklaami, kus Soome pensionäre meelitatakse Portugali ja seal on öeldud siis, eh, koli pensioni ajal hoopis Algarvesse, kus on öö, öö, null öö, maksu vaja, null protsenti maksu vaja öö, maksta ja, ja üks Soomes kulutatav euro, see, see on Soomes, see on Portugalis, selle eest saab palju rohkem, see on ääretult ohtlik suhtumine mida levitatakse äriühingutelt tavainimestele ja sellisest suhtumisest tuleks kiiresti lahti saada ja järgmisena kolleeg Gulat. aitäh, proua president, aitäh, härra volinik. presidenti ennast siin ei ole, aga on väga hea, et komisjonist keegi kohal on, sellepärast et väga hea oleks, kui komisjon jätkuks liikumist liikmesriikide vastu, kes eh, tõrksad on veel tegemist on küsimusega, milles me üritame natukene korda majja lüüa Euroopa maksundusse, mis on väga oluline Euroopa kodanike usalduse taastamisel Euroopa Liitu. pärast eh, neid eh, avalikuks tulekuid, mis näitasid, mis ulatusega maksuotsuseid Luksemburgis ja teistes liikmeriikides tehti, on õigusega kadunud usaldus selle süsteemi vastu ning väga oluline, et nõutakse infovahetust praegu veel üks põhjus on, miks ma vaesusevastase interrühma juhina esi-, eelmise aasta mais avaldatud uuringu põhjal rõhutan, et parem ümberjagamine aitab võidelda vae-, vaesuse vastu. aitäh! E, ja nüüd edu! tänan! ning nüüd kolleeg Demasi. proua president, teav-, teabevahetus kolmkümmend kaheksa aastat ei ole toiminud ning Euroopa Komisjon ähm, lihtsalt magas selle maha kuni Luxleakseni ja see näitab, et alles siis, kui hakatakse musta pesu pesema, siis hakkab midagi toimuma ja seetõttu keskne info eelotsuste kohta peab olema ka avaldatud ja riiklikke maksusaladusi tuleb kohandada ja maksukokkulepped asemed ametiasutustega ei ole eraasi finantsministrid magasid äh, asja maha ja nende jaoks oli oluline on see, et ähm, nende kontsernid hästi elasid ja kahjuks me oleme ka näinud, et ähm, hargmaised ettevõtted on meid äh, kohelnud nagu väikseid koolilapsi ja ka meie ei saa piisavat juurdepääsu kõikidele olulistele dokumentidele ja seetõttu sõnadele peavad järgima teod, see on väike samm parlamendile, aga liiga väike äh, samm õiglase maksusüsteemi poole Euroopas ja seetõttu minu fraktsioon ei leevenda pinget või survet enne, kui see maksukartell Euroopas on kaotatud. kolleeg Stolojan. härra president, lõppude lõpuks eh, Euroopa Liit astub selle olulise ja tähtsa sammu selles suunas, et hargmaiste ettevõtete ähm, maksudest kõrvalehiilimist takistada. mis puudutab automaatset teabevahetust, siis igal liikmesriigil on võimalus otsekohe sek-, sekkuda kohe, kui mõni teine liikmesriik on äh, teinud siirdehinna ähm, eelkokkuleppe mis teise liikmesriigi huve rikub. möödunud aastatel pean ütlema, et Euroopa Parlament on juba mitmel korral selliseid meetmeid nõudnud, ma isegi olen seda teinud, aga enne pidi toimuma rahvusvaheline skandaal, kuni me jõuame sellise mm, teemani, aga sellegipoolest suur tänu selle algatuse eest. härra Karas härra president, härra asepresident, daamid ja härrad, ma sooviksin tänada raportööre, eriti härra Ferberit tema raporti ja nõudmiste eest ja suur tänu ka selle väga sisuka arutelu eest, sellepärast et me peame oma rahvale, oma inimestele selgelt ütlema, et ühelt poolt volinik Ustatša küll kaotab illegaalsed äh, maksu eelotsused, aga teiselt äh, pool me LuxLeaksi äh, kontekstis näeme erinevaid maksu priviligeerituid. ja meil on vaja suuremat läbipaistvust ja õiglust maksupoliitikas. liikmesriigid keelduvad, keelduvad maksu eelotsuste edastamisest ja see ei ole vastuvõetav, meil on vaja rohkem õiglust, rohkem läbipaistvust, rohkem äh, võrdseid võimalusi äh, kõigile. meil on vaja riigipõhiseid aruandeid ja meil on vaja ka seda, et teave maksualaste eelotsuste kohta äh, liiguks selleks, et me saaksime õiglasema maksusüsteemi luua. La parola onorevole Van Kenden Dalere. Collega Van Kenden Lere. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Austatud president, volinik, head kolleegid. Euroopa Parlamentil ei pruugi olla formaalset õigust siin otsuseid teha, aga me igal juhul kutsume üles kehtestama õiglane ja, ja korrektne mehhanism nende otsuste läbipaistvaks muutmiseks ja ma ei näe, kuidas nõukogu saab sellest kõrvale kalduda. ainus võimalus siin korrektne lahendus paika panna on anda komisjonile keskne roll, ainult nii on võimalik vältida edasisi maksuskandaale. see, kuidas liikmesriigid üritavad kaitsta oma maksuotsuseid, on, on on selgelt näha, on aru saada, sest nad kardavad, et avastatakse, et nad on andnud äh, ebaseaduslikke, teinud ebaseaduslikke soodustusi. ehk meil tuleb tagada, et liikmesriigid ei moonuta turgu ebaseadusliku riigiabi andmisega ning äh, vastavalt tulekski see süsteem kujundada. miks siis see maksuotsuste süsteem üldse peaks äh, jääma endisele kujule? no räägitakse siseriiklikust suveräänsusest aga lõppkokkuvõttes mängib see liikmesriigid üksteise vastu välja sisuliselt ju ja võitjad on hargmaised ettevõtted ning kaotajaks meie kodanikud. nüüd vaba mikrofon ning kõigepealt saab sõna kolleeg Toom, üks minut. kolleeg Toom ei ole più volte in questa sede ho fatto ricorso d'appello ai principi di trasparenza coerenza. E aitäh mina olen alati toetanud äh, läbipaistvust ja see puudutab äh, ka hoiuse äh, intresse. teabevahetus on heaks vahendiks vältimaks maksudest kõrvalehoidmist teabevahetus liikmesriikide vahel veel ei toimi täies mahus ja siin tuleb ennetavaid meetmeid võtta, ähm, mis puudutab eelotsuseid, sellepärast et ähm, see, see, selle tulemuseks võib olla ka negatiivne maksukonkurents ja mina nõustun äh, raportööriga, et ka viimase kümne aasta eelotsused tuleb avaldada ning äh, tuleb saavutada suurem üldpilt selleks, et tagada usaldusväärsus, taastada usaldusväärsus maksusüsteemi vastu ja siin me ei saa rääkida ainult halduskoostööst, ainult kolleeg Tong. Evropska komisija bi morala, Evropska unija. suur tänu. Euroopa Komisjon peaks siin võtma juhtrolli ka rahvusvahelisel areenil teemade puhul, mis puudutavad maksudest kõrvalehoidmist. praegu teabevahetus äh, liikmesriikide vahel eelotsuste osas on äh, väga äh, väik-, vähene, aga sellel on väga oluline piiriülene mõju. teabevahetus peab olema kohustuslik. tänu sellele muutuvad ka maksusoodsamad süsteemid vähem atraktiivseks aga siin ei ole tegu mitte ainult maksudest kõrvalehoidmisega, vaid siin on tegu ka sellega, et ei soovita avaldada infot tegelike omanike kohta. ja seetõttu need direktiivid on kindlasti äärmiselt oluliseks sammuks õigel teel ja kolleeg Marias. Maigro, Maigro. Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν... Suur tänu. Kõrvad, äh, maksudest kõrvalehoitumine ja maksude vältimine avaldab väga negatiivset äh, mõju meie turgudele ja ka äh, meie euroalale siirdehindade eelkokkulepet äh, on tekitanud äh, ka meil erinevaid maksuparadiise ja me teame, et mõned liikmesriigid tegelevad ka maksutumpinguga ning see tegelikult toob endaga kasu kaasa vaid hargmaistele ettevõtetele, kes ähm, säästavad sellega miljardeid maksurahasid ja seda ka Kreekas. ja Lux äh, Leaks on juba LuxLeaksi tulemuseks on olnud otsused Starbucksi osaks ja Fiati osas ja ka Saksamaal äh, tulevad veel vastavad äh, otsused, nii et äh, see kindlasti toob endaga kaasa veel teisi maksualuseid otsuseid ja see puudutab ka Kreeka rahvast. eelnev Kreeka valitsus ei kasutanud Lagarde'i nimekirja ja samuti ei uuritud ettevõtteid, nende kokkuleppeid Šveitsis čije interese ovdje želimo zaštititi? põhimõtteline küsimus siin on, kelle huve me kaitsta soovime? kas me soovime kaitsta Euroopa kodanike huve või hargmaiste ettevõtete huve? me näeme, et on liikmesriike, kes käituvad egoistlikult. ja see on loomulikult kahjulik meie kodanikele. seetõttu usun, et meie ees laual olevad ettepanekud on positiivsed ning automaatne infovahetus maksustamise valdkonnas Euroopa Liidus on asi, mida me peame nõudma, sest me peame kaitsma Euroopa Liitu ja oma kodanikke. samuti usun, et me peame kaaluma veel ühe sammu astumist. meil on ühtne turg, meil on ühtne vääring. ühtset vääringut ei ole veel kasutusele võetud kõigis liikmesriikides, aga on enamuses ent küsimuse saab tõstatada juba praegu. ühine vääring ilma ühise maksusüsteemita, kas see on ikka jätkusuutlik? kolleeg Soltes. aitäh mulle sõna andmast, härra president. maksudest kõrvalehoidmiste ja pettuste arv suureneb ja see loomulikult mõjutab ka liikmesriikide maksusüsteeme. miljardid eurod lähevad äh, iga-aastaselt kaotsi ja seetõttu paljud äh, projekt, paljusid projekte avalikus sektoris, erasektoris ei saa rahastada. ja alles mõne aja eest äh, äh avastati sadu selliseid juhtumeid ning me nägime, et liikmesriigid äh, liikmesriike ei olnud teavitatud eelotsustest, millel oli piiriülene mõju. nüüd äh, riigid saavad ise otsustada, kas äh, teiste liikmesriikide, kas äh, eelotsused puudutavad ka teisi e, liikmesriike ja me peame skandaale vältima, me siiski peame tagama suurema läbipaistvuse ja seetõttu meil on vaja ka sellist avalikku registrit nende maksualaste eelotsuste kohta, aitäh. härra president, härra volinik Moskovitši, see on juba turgudel tavaks muutunud, et me räägime reeglite tugevdamiseks sellest, kuidas ähm, ennetada maksudest kõrvalehoidmist ja nii edasi, kuid äh, samas äh, tegutsejad leiavad lihtsalt uusi viise selleks, kuidas maksudest kõrvale hoida. nii et kui kiiresti üldse saab seda teabevahetust rakendama hakata ja kuidas äh, see kõik praktikas muutuks ka mm, kohustuslikuks? kui kiiresti saab sisse viia ähm, ühise ettevõtlustulumaksu? see ei puuduta ju mitte ainult Euroopa Liitu, vaid ka teisi riike. et kas ähm, Euroopa Liit saaks äh, siiski lõpetada senise tegevuse ja vaadata ka näiteks Lagardi äh, nimekirja ja see on ju, sellel olid väga positiivsed tulemused Kreekas. et meil on vaja äh, kiiremini tegutseda selleks, et maksude kõrvalehoidmist ennetada. Oleks Sulika tervitan kahekümne seitsmenda mai kokkulepet Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel automaatse kontoinformatsiooni vahetuse kohta, mis parandab rahvusvahelist maksukoostööd ja normide järgimist. Šveits on väga oluline riik ning kokkulepe on oluline samm edasi meie võitluses maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastu. usun, et äh, finantskontosid puudutava informatsiooni automaatvahet-, automaatne vahetus Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast on tõhus samm olukordade vastu, kus üritatakse peita olukordi või summasid, millelt maksu on, on maksmata. ning see võimaldab nii liikmesriikidel kui Šveitsil tuvastada vastavad maksumaksjad ning eh, panna maksma nende suhtes oma maksuseadus piiriülestes olukordades ning samuti aitab see maksuhalduritel ja muudel ametiasutustel hinnata tõenäosust, et äh, toime on pandud maksurikkumine ning, äh, ning lõpetada ebavajalikud uurimised. ning kohe annan sõna volinik Moskovitšile, palun. aitäh, härra president, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, mõned poliitilised märkused äh, kõigepealt ja siis mõned täpsustused. kõigepealt olen täiesti päri selle, tundub, et konsensusliku arvamusega, mille eh, tõi välja kolleeg Goulart, et meil on siin tegemist tõsise usalduskriisiga, usaldusküsimusega. tõesti, praegu kodanikud ehm, on suhteliselt skeptilised selles suhtes, mida nad kuulevad avalikkuses ja tõesti tajutakse niisugust ebaõiglust paljude eurooplaste poolt. ebaõiglust, mis oluliselt mõjutas meid kõiki kriisi ajal, et et ühelt poolt siis, kus hargmaised ettevõtjad, kellel on märkimisväärne juriidiline meeskond, et neil oli võimalik ära kasutada ühe või teise liikmesriigi maksusüsteemi auke selleks, et maksta vähem makse. või maksta makse mitte seal, kus ta tulu teenis. nii et eh, selge see, on vaja usaldust taastada ning lisan, et eh, vaja on muidugi vähendada ka ebaõiglust ning suurendada süsteemi tõhusust, sellepärast et maksudest kõrvalehoidmise ulatust on väga raske hinnata. ning äh, kui me, meil õnnestub suurendada läbipaistvust, siis äh, muutub see ka lihtsamaks, sest praegu on paljud äh, muutujad siin teadmata, aga igal juhul oleks see tõenäoliselt oluline lisa riigi rahandusele meie kõigis liikmesriikides olukorras, kus eelarveid on vaja konsolideerida mitte ainult Eurotsooni riikides, vaid ka väljaspool seda. oma töömandaadi esimestest päevadest on komisjon seadnud võitluse maksudest kõrvalehoidmise vastu oma prioriteetide esiplaanile. kahjuks ei ole nüüd kõiki sõnavõtjaid siin, aga usun, et kriitika demokraatliku debati ko-, kohta on õigustatud, ent me ei tohiks äh, kalduda ka populismi ja, ja häbimärgistamisse. meil on vaja institutsioone me ei saa piirduda niisuguste eliidivastaste avaldustega või konkreetsete isikute vastaste avaldustega, nagu siin on esinetud. sest komisjon on minu hinnangul toiminud heas usus. ning äh, mina rahandusvolinikuna näiteks olen täiesti veendunud, et äh, volinik, et komisjoni president Juncker on, on äh, õige inimene oma ametis ning ning usun täiesti sellesse, mis ta on teinud varem ning Vestariga, Vestageriga koostööd jätkama. võin loomulikult kahepoolselt neid küsimusi arutada, aga võin juba öelda, et me ei tohiks ajada segi võitlust maksudest kõrvalehoidmise vastu võitlusega komisjoni vastu. usun, et komisjon ja Euroopa Parlament peavad siin liikuma külg külje kõrval, et neil on ühine eesmärk. kuna te rääkisite meie koostööst ja Maksukomisjoni kontekstis, siis äh, mainin, et äh, lep-, meil on kokkulepe Maksukomisjoni esimehega, mille kohaselt Euroopa Parlament saab vastavatele dokumentidele juurdepääsu ning äh, esitasimegi kaheksakümmend üheksa dokumenti eelmisel nädalal Euroopa Parlamendi liikmetele ning meie oleme omalt poolt täiesti läbipaistvad. loomulikult tuleb arvestada, et, et liikmesriigid peavad tagama teatud ettevõtjate andmete konfidentsiaalsuse ning see nüüd seoses kriitikaga, mis siin on kõlanud ja ma ise ütlesin ka just härra Ferberiga, et et ma olen päris mitmes punktis päri sellega, mida tema ütles ning et oleksin hea meelega näinud, et nõukogu meede läheks kaugemale. aga samas, liikmesriigid, nad on olemas selles protsessis, nad on osalised ning ma usun, et see kompromiss, mis minu hinnangul ja ma rõhutan, on hea kvaliteediga, saadab selge sõnumi, mille kohaselt liikmesriigid on valmis astuma samme nende eesmärkide saavutamiseks ja mul on hea meel selle üle. mul on juba kogemus Euroopa asjades, olin äh, parlamendis tükk aega, olin nõukogus äh, seitse aastat ning ma ei ole kunagi näinud veel, et maksualane mingi dokument võetakse seitsme kuu jooksul vastu ühehäälselt ja nii kvaliteetsena, see näitab, et see, mida teie teete Euroopa Parlamendis ja mida te tükk aega olete teinud juba, proua Jolie, ning see, mida teeb komisjon, on, on lõpuks hakanud vilja kandma. ma mõistan neid äh, kahetsusavaldusi, ma mõistan neid puudujääke, vajakajäämisi, aga ometi on täna väga oluline päev ning raport äh, mis on praegu vastuvõtmiseks esitatud, rõhutab, kui parlament sellega nõustub, et seda on tehtud ning me täname Euroopa Parlamenti tema panuste eest. ning samuti soovin tänada parlamenti toetuse eest Euroopa meetmetele, Euroopa Liidu meetmetele maksudest kõrvalehoidmise vastu. ning äh, usun, et kui need meetmed rakendatakse, siis muutub maksudest kõrvalehoidmine märksa raskemaks nüüd mõned täpsustused äh, mit, mitme küsimusega seoses, mille parlamendiliikmed tõstatasid. kõigepealt rakendusala küsimus, mis tundub mulle praeguses momendis võib-olla kõige olulisem küsimus, mis äh, härra Ferberi raportis on tõstatatud. raportil on seisukohal, et direktiiv peaks katma kõik maksu eelotsused ja mitte ainult need, mis on selgelt piiriülesed vastab tõele, et komisjon ise on pannud ette piirata rakendusala piiriülestele otsustele ning kokkulepetele siirdehindade osas. kompromisstekst räägib piiriülestest otsustest ning katab nendest enamuse, miks siis nii? Äh, rakendusala laiendamine otsustele, mis ei ole piiriülesed, oleks märkimisväärselt suurendanud avalike asutuste halduskoormust, samas võimaldamata neil kontsentreeruda või keskenduda oma tähelepanu kõige olulisematele küsimustele. lisaks lähtusime õiguslikust alusest, mis on meil lepingus olemas siseturu küsimustes ning äh, tekibki küsimus, kas üldse selle õigusliku alusega on võimalik hõlmata neid siseriiklikke maksu, maksuotsuseid. samas ei usu ma, austatud parlamendiliikmed, et äh, me peaksime praegu olema seisukohal, et protsess on sellega lõppenud. seetõttu olen seisukohal, et Euroopa Parlament peaks selle küsimusega töötamist jätkama, et hiljem oleks võimalik astuda täiendavaid samme sobival õiguslikul alusel ning äh, see ongi komisjoni seisukoht, mille ma praegu teile esitan. mis puudutab tagasiulatuvat jõudu, mis on samuti asi, millest härra Ferber rääkis, siis äh, nõukogu kompromisstekst näeb ette viieaastase tagasiulatuvustähtaja. ning äh, see on lühem kui see, mille komisjon välja pakkus, aga nagu ma, nagu me juba enne kuulsime, on praegu tegemist laiema rakendusalaga, mis katab mitte ainult praegu jõus olevad otsused kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, vaid, äh, vaid ka varasemad ning äh, välistab üksnes äh, VKE-de maksuotsused, mille käive on alla neljakümne tuhande euro ning äh, seoses argumentidega, mis siin on tõstatatud, arvestades nõukogus toimunud arutelud, arvan, et viieaastane tähtaeg koos VKE-de erinevuse, eri, eris, erandiga ning äh, laiema rakendusalaga on, on siis kokkuvõttes positsioon, millega komisjon saab nõustuda. härra Baie küsis äh, minult seoses äh, Euroopa Liidu maksuregistri ja maksukohustuslase numbri kohta ning niisugust, niisugust tunnusnumbrit või koodi praegu olemas ei ole see on tehniline küsimus, aga samas ka poliitiline küsimus, millega pol-, komisjon töötab juba kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast seoses oma võitlusega maksupettuste kõrvalehoidmise vastu. tegemist on olulise nüansiga, aga me ei saa ja me ei saa oodata niisuguse registri loomist, et et edasi liikuda alles seejärel infovahetusega, infovahetus peab hakkama varem. edasi, sanktsioonid mille, millest räägiti juba esimese kuulamise ajal, kui ma käisin Maksukomisjonis. mehhanism, mis praegu on valitud, on mehhanism, mis rõhutab mõju, mis on läbipaistvusel hargmaiste ettevõtjate tegevusele. ning äh, ma olen valmis kihla vedama ja ma arvan, et ma võidaksin, et läbipaistvus vastavalt Grishami seadusele, millest te kindlasti olete kuulnud, mille kohaselt et äh, halb raha ajab, ajab head raha taga. et äh, see tekitab olukorra, kus mitte õiguslikult ei ole välistatud taolised otsused, aga igal juhul nende kahjulik mõju Äh, ettevõtjate mainele, mis kajastub ka nende raamatupidamisväärtuses, on niisugune, mis paneb nad kindlasti järgi mõtlema. komisjoni seisukoht on, et meil ei, me, meil on ju kuskil lõpuks olemas ka mingi institutsioon, mis võib algatada menetluse, kui selleks vajadus ilmneb. ning proua Vestager on, on näidanud, et niisugused mehhanismid on meie käsutuses olemas ning äh, loomulikult uue direktiiviga on need veel tõhustuvad, kui nõukogu ja parlament siis kokku lepivad vastavas tekstis. ning võitlus läbipaistvuse eest tahaksin veel lisada, on võitlus, mis ei lõpe kunagi. siin on räägitud läbipaistvusrevolutsioonist, ma võin teile kinnitada, et meie poliitiliselt poliitiline suun ja suund ja minu isiklik poliitiline suund komisjonis on minna siin lõpuni välja nagu ma al-, alguses ütlesin, on komisjoni huvides liikuda edasi ka ühtse maksubaasi küsimustega ning teiste küsimustega, mis puudutavad ettevõtjaid, selleks et et tagada läbipaistvus ja tõhusus. ning ütlen uuesti, et komisjon soovib töötada tõhusa maksustuse, maksustamise printsiipidega, sest meil on praegu absurdne olukord, kus paljud rahvusvahelised ettevõtjad põhjustel, mis teile on hästi teada, ei maksa üldse või maksavad väga vähe makse seal, kus nad tulu teenivad. ning see on taaskord äh, tege-, siin on taaskord tegemist kodanike usaldust puudutava küsimusega Euroopa Liidu plaanis. ning seoses riigipõhiste, riigipõhise aruandlusega palun Euroopa Parlamendilt natukene usaldust ja kannatust Nataniliga ja teiste kolleegidega oleme praegu arutamas lähenemist, mis algaks konsultatsioonidega ning mis läheks edasi hindamise juurde ja see ei ole selleks, et see küsimus laualt maha võtta, vaid vaadata, mis tingimustes meil oleks võimalik riigipõhiste, riigipõhise aruandlusega neid küsimusi lahendada paremini su-, suuremat ja ebamõistlikku halduskoormust ettevõtjatele panemata. sest e, läbipaistvusega seoses me räägime ka läbipaistvusest avalikkuse jaoks, aga me peame arvestama sellega seotud nüansse, konfidentsiaalsusnüansse. nii et e, ühelt poolt on meil võimalus teha seda, mida OECD soovitab, ehk siis äh, tagada info liikumine ametiasutuste vahel või astuda samm kaugemale, mis on minu isiklik eelistus, äh, olukorras, kus see ettevõtjatele kahjulikku mõju ei avalda, avalikustada tõesti need andmed. tänan kõiki arutelus osalemast, tänan raportööri, tänan variraportööre nende tehtud töö eest ning usun, et sellega nende erisuste ja nüansside mm, väljajätmisel millest me rääkisime, oleme siiski sisuliselt ühelt nõus selles, et me oleme praegu edasi liikunud olulise sammu võrra ja tänan kõiki teie panuse eest. härra Ferber, palun. aitäh, härra president, härra volinik, suur tänu selle äh, maksupoliitilise ettekande eest, mis loomulikult läheb kaugemale sellest, äh, mida, äh, mille üle me äh, hääletame, aga ma sooviksin teid tänada suurepärase koostöö eest minu raporti väljatöötamisel, aga mul on kahju selle se-, selle üle, et nõukogu ei ole esindatud, sellepärast et suur osa kriitikapunktidest ei olnud suunatud mitte komisjonile, vaid oli just minu poolt paremale poolele suunatud, siis nõukogu poolele suunatud ja nõukogu hiilgab siin puudumisega ja sellest on väga kahju, sellepärast et nõukogu peaks ikkagi õppust võtma, nimelt et Euroopa Parlament on ka maksuküsimustes tõsiseltvõetav partner ja oleks ta võinud ka seda rolli nüüd täita. ja ma sooviksin tänada ka oma variraportööre suurepärase koostöö eest, meil õnnestus vähese aja jooksul see keeruline teema läbi töötada ja loodetavasti siis homme täiskogul me ka suure häälte hääleenamusega saame ka selge signaali saata äh, nõukogule ja me edastame selle signaali nõukogule, mitte komisjonile, sellepärast et komisjon on oma koduülesanded eelotsuste osas ära teinud, aga nõukogu peaks oma oktoobrikuised järeldused veel äh, läbi mõtlema ja üks asi, ja selleks, see on oluline selleks, et läbipaistvus maksu äh, süsteem oleks õiglasem, see on oluline liikmesriikide jaoks, see on nende huvides, aitäh. Honorevole Simon. härra Simon, palun. Ähm, härra president, ma esindan äh, raportööri, kes praegu siin kahjuks olla ei saa ja sooviksin ka paar sõna äh, saata komisjonile mina sooviksin nõustuda härra Ferberiga, nimelt et ühes komisjoniga me siin ehitusplatsil töötame ja me oleme väga palju positiivseid asju saavutanud, aga me peame ka sõrmega näitama valukohtadele, valukohtadele, kus me ei ole veel kaugele jõudnud. nüüd, mis puudutab taksotööd, siis taksokomisjoni tööd, siis täna sain teate, mis natukene eh, tekitab segadust ja kindlasti ka meie edasisi töid mõjutab. ma sooviksin tänada komisjoni selle eest, et te olete panustanud läbipaistvuse suurendamisse ja et parlamendi poolt nõutud dokumendid meile edastasite vastavalt sellele, mis institutsioonide vahelise lepingu raames võimalik on. ja nüüd needsamad dokumendid, mida meile äh, Ähm, mida meie lugemisruumis sai vaid osaliselt äh, lugeda, avaldati uurimisasutustele ja, ja nemad äh, esitasid äh, selle taotluse vastavalt dokumentide mm, avaldamise seadusele ja kui see tõesti nii on, siis meil on probleem, sellepärast et ma tean, et täna sellele täna vastata ei saa, aga kindlasti edastame oma küsimuse ka kirjalikult, sellepärast et praegu juba on meil väga keeruline nende edastatud dokumentide alusel täies mahus tööd teha, aga kui tegu on sellega, et dokumente on juba niikuinii täies mahus avaldatud, siis meie sooviksime, et meid koheldaks samamoodi kui ka kolmandaid isikuid, seda nõuab meie koda Onorevole Scott Cato. kolleeg Scott Cato. aitäh, juhataja. selle arutelu lõpetuseks tahaksin märkida, et et arutelu käigus on selgelt näha, kui palju on ühiseid seisukohti parlamendis. sest siin on tehtud tõhusat koostööd kõigis küsimustes, mida oleme käsitlenud ning variraportöörid on mind, minu tehtud toetanud. oluline Äh, arvamuste nihkumine on toimunud maksuküsimustes parlamendi liikmete poolt, muuhulgas ka kodanike surve tõttu mm, hargmaiste ettevõtjate käitumise kohta maksuküsimustes ning muuhulgas ka selle informatsiooni põhjal, mis on vaevavalgele toodud maksu erikomisjoni töö tulemusena. meie töö tõhusaks tegemiseks peab meil olema informatsioon ning ma tervitan komisjoni teadet selle kohta, et täiendavad dokumendid on kättesaadavaks tehtud, ent paraku dokumendile juurdepääs lugemisruumis, kus ta on sisuliselt lukustatud, ei taga läbipaistvust ja avalikkust. meil on vaja paremat juurdepääsu dokumentidele kui see ning on vaja kaitsta ka, ka isikuid, kes rikkumistest teavitavad, sest nad toimivad üldhuvides me ei, ei ole samal arvamusel kõigi fraktsioonide vahel, aga igal juhul oleme üritanud tagada võrdseid tingimusi maksureeglites ettevõtjatele, kes omavad märkimisväärset juriidilist osakonda ja VKE-dele, kes on meie Euroopa majanduse selgroog. maksuküsimused on kodanikele väga olulised ning kolleeg Ferber, kes kahjuks pidi minema ära praegu maksukomisjoni, et me täname komisjoni koostöö eest, aga vajame ka liikmesriikide koostööd. liikmesriigid peaksid nägema maksudest kõrvalehoidmist oluliselt prioriteet, prioriteetse teemana, millega tuleb tegeleda, sest nii see kodanike arvates on. aitäh, arutelu on lõppenud, äh, hääletamine toimub